komisjoni vastu võetud otsuse äriühingute maksustamise paketi kohta. I invite first Commissioner Moscovici. kõigepealt paluksin volinik Moscovicil äh, sõna võtta. To open the debate. selleks, et ta saaks äh, avada arutelu Euh. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, äh, parlamendisaadikud ja nii nagu varasemate arutelude käigus on teatud küsimustes vaja kiiresti reageerida, te ootate vastuseid väljakutsetele, mis puudutavad maksudest kõrvalehoidumist ja maksupettustest, eelmisel nädalal vastu võetud pakett vastab nendele soovidele. ja lisaks sellele Äh, arvestades varem vastu võetud meetmetega märtsis ja juunis, et on võimalik kiiresti ja konkreetselt reageerida ettevõtete maksustamise küsimustes. ma pean äh, tervitama Euroopa Parlamendi rolli selle küsimuse osas, äh, kelle toetus on olnud komisjoni tegutsemisele väga suurepärane selleks, et meie tegutsemine oleks tõhusam ja läbipaistvam, mis puudutab nüüd sisulist külge, aga lisaks sellele ka poliitiline hoog selles küsimuses äh, ei oleks suutnud edasi minna ilma teiepoolse panuseta Euroopa Parlamenti ja komisjone tihtipeale vastasseisus, aga praegusel juhul oli meil vaja konkreetseid meetmeid selleks, et tõeliselt äh, maksude optimeerimise vastu võidelda ja suurendada äh, maksualast läbipaistvust, mis on meie huvides meil on see siin äh, olnud mitmeid raporteid, mida on tutvustanud nii maksu kui ka majanduskomisjonid ja mitmed äh, meetmed, äh, mida on välja toodud, äh, mille osas võib nentida, et parlamendi soovitusi on arvesse võetud ja mul on väga hea meel täna olla siin teie ees. aga nüüd lähme selle paketi juurde. meie reformi valmidus on olnud ja, ja see teatud olukord on see mõnes mõttes šokeeriv, et teatud ettevõtted ei äh, maksa makse või maksavad neid vähem ja see on paljude kodanike jaoks väljakannatamatu. see strateegia, äh, mis on pettus, äh, toob kasu, lõikab kasu rahvusvahelisest olukorrast ja praegune majandusolukord on see väga liikuv ja keerukas sellest lähtuvalt on vaja võidelda ja see pakett, mida ma teile tutvustan, tugineb kahele sambale. kõigepealt tõhus, mitte teoreetiline tegelemine ettevõtetega, see tähendab, et ettevõtted peavad maksma oma makse seal, kus nad kasumit välja võtavad see on väga oluline läbipaistvuseks, kolmandaks konkurents, mis oleks terve ja õiglane ja neljandaks selge Äh, tasakaal Euroopa tasandi ja, ja välistasandi vahel kõigepealt see tõhus rakendamine, äh, eelmisel nädalal tutvustatud meetmed võimaldavad tagada tõhusa äh, tegutsemise. mida ma sellega tahan öelda? on vaja konkreetset sidet äh, rakendamise, maksustamise ja kasumi väljavõtmise vahel. ja selleks on meil kaks äh, lahendust, direktiiv ja üks soovitus. kõigepealt, mis puudutab seda direktiivi, mis on äh, maksudest kõrvalehoidumise küsimustega tegeleb, ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga viitan mõnele elemendile. ettevõtted ei tohiks oma kasumeid viia eh, allettevõtetesse teistes piirkondades, kus on soodsam maksustamine. teiseks, kui hiilitakse kõrvale teatud seadusandluses selleks, et, et vähendada öö, eh, öö, eh, teatud meetmeid ja kasutada hübriidlahendusi. Nad äh, viivad oma vahe, vara teatud teise riiki selleks, et, et ma-, maksustamine lähtuks sellest nagu te näete, siis on see seotud soovitustega, mis komisjoni, teie kahe komisjoni poolt on ette tehtud ja millest lähtuvalt äh, me oleme tegutsenud. see direktiiv, äh, mida täiendavad soovitused, võimaldab vältida kõiki selliseid olukordi. nagu te teate, siis teatud ettevõtted eh, seavad paika sellise kunstliku struktuuri selleks, et kasutada kõige soodsamaid eh, maksumääri teistes liikmesides riikides või kolmandates riikides. meie soovitus on äh, seadusi muuta selleks, et äh, et, et nad ei saaks, ettevõtted ei saaks valu, valida seda riiki, kus neid maksustatakse. lisaks sellele on põhimõtteline meede see, mida ma oma eh, tegutsemise ajal toetan, on eh, maksualane läbipaistvus. selle südames on direktiiv, mis puudutab riigipõhist aruandlust see äh, tekst on meie poolt tõsine äh, jõupingutus selleks, et tagada õiglane konkurents. lisaks täna hommikul äh, toodud mõtetele on siin ära toodud ka konkreetsed soovitused. ma tahaksin siinkohal olla selge, et direktiiv viib ellu OECD soovitused riigipõhise aruandluse osas see võimaldab ametivõimudel paremini äh, tuvastada ebaregulaarsed äh, tegevused ja meie ettepanek on üle võtta need standardid, nagu OECD on soovitanud, seda esiteks. ma tean, et paljud teist soovivad minna veelgi kaugemale läbipaistvuse osas ja avalikustada ettevõtete riigipõhised aruanded ja kui kõige lihtsamalt välja öelda, siis jah, äh, ka mina sooviksin seda, ma juba olen seda mitmel korral äh, siin äh, välja öelnud ja ka mujal ja minu lähenemine on pikka aega olnud selline, et me ei saa olla topeltstandardeid ja seega ma toetan riigipõhist aruandlust ja, ja et see oleks ka avalik. aga lisaks sellele tuleb arvesse võtta teatud parameetrid, komisjon teeb ettepanekud Äh, milles on problemaatika? meie teenistus äh, uuris, milline oleks parim lähenemine, me viisime läbi avalikud äh, kons-, konsultatsioonid ja mõjuanalüüsi. kas on mingisugune vastuolu selle avalikustamise vahel, mida teie ja mina ja paljud teised soovivad näha? ja meie ettevõtete konkurentsivõime ja investeerimisvõimekuse osas kui see vastuolu on, siis on vaja veidi viivitada, kui mitte, siis tuleb resoluutselt edasi minna. Te teate, mida mina soovin, te teate, mida mina tahan ja on vaja tegutseda selles osas, aga peame lähtuma pragmaatikast, mitte ideoloogilistest põhimõtetest. ja me tahame edasi liikuda. nüüd kolmas sammas, me tahame, et meil oleks äh, Äh, terve ja võrdne maksukonkurents. ja siin ma räägin ühest küljest konkurentsist äh, majandus, ette, ettevõtete vahel ja liikmesriikide vahel. vaatame seda, mis toimub ettevõtete tasandil praegusel hetkel on äh, sügav ebavõrdsus VKE-de ja hargmaiste ettevõtete vahel kui ma räägin siin teatud ettevõtetest, siis peame olema konkreetsem. ma räägin siin hargmaistel ettevõtetel on võimalus äh, kasutada äh, agressiivset maksuplaneerimispoliitikat. Neil on olemas vajalikud nõustajad, äh, nii sise- kui välisnõustajad ja VKE-d, kes on Euroopa majanduse keskmes, on ebasoodsas olukorras teisisõnuga, sõnu on äh, konkurentsimoonutus, mis on ettevõtete suhtes, äh, kes maksavad makse. VKE-de maksukoormus on kolmkümmend protsenti kõrgem kui äh, hargmaiste ettevõtete puhul seega see olukord ei ole vastuvõetav, me ei saa seda heaks kiita ja see ei tohi edasi kesta. komisjoni meetmed seega on konkreetselt suunatud nende üha enam agressiivsemate maksuplaanide vastu, mis on hargmaistel ettevõtetel. pakett võimaldab luua ka õiglase maksukonkurentsi liikmesriikide vahel, kaitstes nende maksubaasi. see viitab Pepsile, nagu te teate, siis teatud liikmesriikidel liikmesriikidel on meetmed olemas ja nad on vastu võtnud äh, sellega seonduvad äh, lähenemised. aga kiireloomuline on nentida, et olukord ei ole veelgi piisav ja olukord on eriti ebaõiglane, kus teatud riikide äh, meetmed võrreldes teiste riikide meetmetega seavad nad ebaõiglasesse olukorda ja liikmesriigid äh, peavad olema võrdsel äh, tasandil. nüüd, mis puudutab äh, Euroopa Liidu välistrateegiat, meie algatus puudutab, meil on vaja globaalset lähenemist globaalsele probleemile. meil on vaja ühtset lähenemist Euroopa tasandil võrreldes ülejäänud maailmaga lisaks äh, sisemeetmetele, mis liikmesriigid vastu võtavad. seega meil on vaja äh, äh, väljaspoolt tulevale survele vastu pidada, meil on vaja teha koostööd rahvusvaheliste partneritega ja eelkõige kolmandate riikidega, kes ei ole koostööaltid, kes on tõsiseks ohuks meie siseturule komisjon plaanib nende rahvusvaheliste partneritega teha koostööd selleks, et tagada hea maksustamise õhkkond kogu maailmas, nii nagu see on OECD-s ja nii edasi. aga me meelekindlusega, me ei tohi alla anda nende liiklus-, riikide osas, kes vastu panevad. see pakett äh, võtab ranged meetmed kasutusele, mis on väga sidusad meetmed. meie uus Euroopa strateegia teeb seega ettepaneku luua Euroopa nimekiri või loetelu kolmandatest riikidest, kes ei ole koostööalted Euroopa tasandil. varem oli äh, justkui mingisugune mitteametlik äh, nimekiri, kus teatud riikide oli antud teatud äh, näitajad teatud äh, kriteeriumide põhjal. sellest, äh, see ei olnud piisav, aga samas aitab meil praeguse lähenemisega võimalikuks teha edasiliikumise ja su-, suunata oma tegevusi nendele riikidele, kelle käitumine kas on siis hea või negatiivne, aga see on Euroopa tasandi nimekiri nii nagu Euroopa Parlament soovis näha, lähtudes objektiivsetest ja õiglastest kriteeriumitest, mille osas teevad otsuse liikmesriigid. ettevõtted äh, ja äh, maksu läbipaistvus, äh, maksukonkurents, mis on õiglane ja välistrateegia, need on need neli paketi sammast maksudest kõrvalehoidumise osas, mida me soovime ellu viia. nüüd võib-olla veidi vähem tehniline teema, mis puudutab nende rakendamist. pakett võimaldab rakendada OECD soovitusi, milles, millistest parameetritest lähtuvalt seda teha ühest küljest on vaja vältida erinevat lähenemist, sest lii-, kõik liikmesriigid ei ole OECD liikmed ja me peame arvesse võtma ka siseturu spetsiifikat selleks, et vältida osaline äh, või moonutatud rakendamine PEPSide osas, on meil vaja ühist lähenemist. samas teatud konkreetsed meetmed lähevad veelgi kaugemale kui PEPSide soovitus, see ta sellepärast, et me oleme saanud inspiratsiooni arutelust siin kojas ja ka nõukogus äh, sellepärast, et tegemist on liiduga, meil on vaja tõsisemat äh, integratsiooni kui OECD riikide vahel. Äh, ja mõned teist esitasid küsimusi konkurentsivõime, majandusliku atraktiivsuse osas äh, Euroopa Liidus ma tahaksin öelda, et need ettepanekud ei ole kuidagi vihameelsed, aga vastupidiselt läbipaistvus ja konkurentsivõime on äh, väga positiivsed, me peame vältima äh, riiklike seadusandluste mosaiiki, mis seavad ohtu äh, siseturu ja ettevõtete tegevuse. aga kõik see nõuab Euroopa Liidu tasandi lähenemist, mis toetab ettevõtete tegutsemist, kes tegutsevad vastavalt reeglitele ja see on just see, mida me toetame. lõpetuseks äh, paar sõna, äh, mis komisjonil ees seisab äh, kaks tuhat kuusteist aastal mis puudutab seda kõrvalehoidumise paketti, mis on väga ambitsioonikas, ähm, väga laialdane, laialdasem kui kunagi ükski varasem komisjoni ettepanek aga samas on see ainult algatuste esimene samm, mida me plaanime tulevastel kuudel teha. sel aastal, nagu te teate, siis kaks tuhat kuusteist on on äh, ka ettevõtete konsolideeritud maksubaasi loomise äh, käivitamise aasta, see CCCTB, nagu te teate, loob optimaalsed tingimused ettevõtetele ja ma tahaksin äh, just viidata sellele äh, projektile, me töötame hetkel äh, ettepaneku kallal, mis on järk-järguline lähenemine, sest me nägime, et liiga järsk üleminek ei leidnud nõukogus toetust, meil on vaja äh, kasutada äh, soovid, äh, soovitud eesmärkide saavutamiseks võimalikke vahendeid liikmesriikide toetusel, nagu te teate, siis äh, on vaja ühehäälsust selle teema vastuvõtmiseks, seega soovitused, me peame siin arvestama ka liikmesriikide suveräänsust komisjon äh, tegutseb selle nimel enam kui kunagi varem ning võitlus äh, kõrvalehoidumise ja, ja pettuse osas on äh, tähtsam kui kunagi varem. ja siin tahan ma jõuliselt teile öelda ja veelgi jõulisemalt öelda, et me peame võitlema seda tüüpi majandusliku ebatõhususe vastu, mis seavad ohtu sotsiaalse õigluse. ausad ettevõtted ja maksumaksjad peavad Äh, hetkel kinni maksma need moonutused ja tegemist on oluliste summadega, mis lähevad kaotsi meie majandusarengust, äh, avalikust sektorist, ettevõtetest, haiglatest, julgeoleku valdkonnast, transpordist, äh, majandusest laiemalt. me peame tagama selle õigluse ja läbipaistvuse äh, Eh, nii maailma kui ka Euroopa tasandil. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta meetmed olid juba samm edasi, oluline samm edasi. nagu te teate, siis see direktiiv, mis puudutas maksuotsuste automaatset vahetust, on see, millele panustas ka teie parlament väga oluliselt tegemist on olulise sammuga sel teel, kus me eh, nõudlikult edasi liigume ja ma soovin sügavalt, et parlament ja komisjon jätkavad üheskoos tulevastel kuudel sel teel, selleks et tagada äh, läbipaistev äh, tegutsemine ja õiglane konkurents, aitäh. aitäh, nüüd alustame ava-, arutelu ja kõigepealt saab sõna härra Lamassoor suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, ma tahaksin tervitada ühest küljest seda sisu ja selle paketi äh, ajakava seoses lähtudes nendest soomu-, soovitustest, mis parlament võttis vastu eelmisel aastal. tahaksin tänada ka selle koostöö kvaliteeti, mis on institutsioonide vahel ja mul on väga kahju, et Hollandi eesistuja ei ole siin kohal, kes oleks võinud meile öelda, milliseid järeldusi ja milliseid plaane sellest teha teha äh, järgnevaks kuueks kuuks. parlament täidab sel ajal oma rolli, laiendades arutelu äh, äh, kõikidesse parlamentidesse, rahvusparlamentides kahekümne kaheksas liikmesriigis ja kõikidesse nendesse riikidesse, kes on OECD liikmed, meie peame mõistma, et avaliku arvamuse survel pärast LuxLeaksi äh, lähtudes survest meie institutsioonile on äh, hetkel muutumas meeleolu. Google'i afäär on täiesti koomiline näide. aastaid meie riigid öö, äh, olid konkurents, siis justkui olid väga lahked selle hargmaise ettevõtte osas ja nüüd oleme olukorras, kus see on täiesti vastuoluline. ja see puudutab teie ettepaneku teist äh, tahku ehk siis ettevõtete maksustamise tulubaasi ühtlustamist nüüd, mis puudutab äh, riigipõhist aruandlust ettevõtete aruandluses, siis see muutus tähendab seda, et teatud hargmaised ettevõtted peavad avalikustama oma riigipõhised tulemused ja me näeme, millised on äh, need äh, tulemused ja teised peavad sellele järgima ja komisjon ning meie institutsioonid peavad jätkama seda võitlust, aitäh! tere hommikust kõigile, aitäh härra Lamassuurile, nüüd annan sõna proua Ferreirale, palun, kaks minutit. suur tänu. alustuseks tahaksin õnnitleda komisjoni selle puhul, et nad on oma tõotuse täitnud välja pakkunud väga ambitsioonika paketi ja alustanud teed ajalooliselt olulises suunas otsemaksustamise küsimustes. komisjon on juhtiva rolli võtnud ja on reageerinud ühiskonna muredele, mida Euroopa Parlament on edastanud me ei taha, et ettevõtete vaheline ebaõiglus mõjutaks meie ühist turgu olukorras, kus eelarved on väga pinge, suure pinge all. ma tänan ka komisjoni selle eest, et nad reageerisid OECD initsiatiivile. Euroopa Liit ei peaks käima OECD jälgedes, vaid võtma juhi rolli maksu pettuste ja maksudest hoidumise vastases võistluses. me peame tegema rohkem. suund on valitud. komisjon on Euroopa Parlamendi mm, mõtteid arvesse võtnud, tuleb paika panna see, mis on maksuparadiis, mis, milliseid samme on vaja astuda selleks, et olukorda õiglasemaks muuta. tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa Parlament ootab Euroopa Liidu Nõukogult nende muutuste vastuvõtmist filosoofilises plaanis. me peame riigipõhise aruandluse põhimõtet tugevdama. see on ainukene võimalus, kuidas konkurent konkurentsivõimet tagada ühtsel turul ja on veider, et Hollandi eesistuja sellel arutelul ei osale. liikmesriikidel on oluline roll maksudest hoidumise vastases võistluses. see on nende ülesanne, nad peavad tegema kõik endast sõltuva selleks, et maksualast koostööd Euroopa Liidu tasandil parandada. ja siin on väga oluline, et eesistuja ka oma rolli täidaks järgmisena saab sõna härra Loones. me kuulame parteide seisukohti, siniste kaartide menetlus tuleb äh, hiljem. suur tänu. ma pean ausalt rääkima, ma arvan, et komisjoni teatus ei ole üldsegi hea me räägime rohkematest maksudest, me ei räägi maksude vähendamisest, efektiivsemast äh, ette, ettevõtlusest. ettevõtlus tagab heaolu ja maksu sissetuleku. me peame selleks koostööd tegema, informatsiooni vahetama maksuametite tasandil ja samas me peame innukalt tegutsema seda kolmel viisil. VKE-d peavad äh, saama võimaluse olla konkurentsivõimelised. me ei saa liikmesriikide vahel ebaõiglast konkurentsi võimaldada. me ei tohiks olla pimedad rahvusvahelise konteksti suhtes. kui komisjon seab lisakohustusi oma seadusandlusega rohkem kui vaja, siis me tegelikult tulistame iseendale jalga. ja kolmandaks, me tahame, et komisjon oma sõna peaks. ja ei koormaks lisakoormatega VKE-sid. me loodame, et meil on võimalik seda vältida, sest ainult nii me saame bürokraatiat vähendada ja me saame tagada selle, et kõik õiglaselt makse maksavad härra Toirer, kaks minutit. suur tänu, austatud volinik, armsad kolleegid. Euroopa Komisjoni ettepanek kahe direktiivi osas on suur ja märkimisväärne teetähis selleks, et maksualane konkurentsivõime Euroopas oleks tagatud. meie oma komisjonis oleme suure enamusega selle lähenemise poolt, seega õnnitlused, härra volinik, ka selle puhul, et te olete arvesse võtnud OECD juhised ja seda siduvasse vormi valanud. on väga oluline, et kakskümmend kaheksa liikmesriikide maksualast seadusandlist, andlust ei looks enam lünkasid, vai-, mida on võimalik äh, hargmaiste ettevõtete poolt ära kasutada kui Sunday Times räägib sellest, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kuus suuremast, kümnest äh, Briti suuremast äh, ettevõttest maksid äh, makse seal, kus see oli nende jaoks kõige mugavam, kuigi tegemist oli suurte hargmaiste ettevõtetega, siis see näitab ilmselgelt seda, et väikestel ettevõtetel, kellel ei ole võimalust selliseid erinevaid võimalusi soodsamaid olukordi ära kasutada, kannatavad selle all. see mõjutab turgu ja sellepärast on väga oluline, et meil on seadusandlik raamistik Euroopa Liidu tasandil, mis annab võimalused õiglaseks konkurentsiks kõikide turuosaliste jaoks. automaatne informatsioonivahetus on kindlasti oluline, aga kindlasti ka äh, maksubaasi ühtlustamine on väga oluline. millal me võime arvestada, et me selleni jõuame? ja siin hakkab nüüd kindlasti USA valitsus survet avaldama, sest siin satuvad nende ettevõtted kehvemasse olukorda ja ma usun, et ka peaks USA ennast liigutama hakkama selleks, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid võiksid maailma tasandil õiglast konkurentsi edendada. aitäh, kuue nimel härra Demasi. eelvalimistel said Sanders eh, Ameerikas väga hea tulemuse eile ja kui neid edu saadab, siis suured kontsernid nagu Google ei pea makse maksma. Junckeri komisjon sooviks äh, tegutseda nii, kuidas alati tegutsetud on ja LuxLeaks võib ennast äh, uuesti korrata. ja kui olukord on võimalik ka edaspidi nii, et ettevõtted saavad oma makse maksta seal, kus kõige soodsam seda on teha, siis ei muutu mitte midagi maksud võivad teatud eh, tütarettevõtte asukohariigis olla kuuskümmend protsenti madalamad kui emaettevõtte eh, tegemis, tegutsemiskohas. ja härra Juncker on öelnud, et LuxLeaksi nimi peaks olema Euroopa Liidu eh, skandaal aga Euroopa Liidul mingisugust musta nimekirja ei ole ja sellepärast on oluline, et Euroopa Liidu tasandil võidel, võitleks olukorra vastu, sellepärast et senine olukord lihtsalt ei saa jätkuda. härra Joli poolteist minutit, palun. lugupeetud volinik, lugupeetud juhataja, kolleegid, see ettepanek, mida meile tutvustati, on järjekordne samm selleks, et suurettevõtete maksudest hoidumine lõpetada. ma tahaksin tervitada seda ettepanekut, mis võimaldab maksustada äh, Äh, ka väljaspool Euroopa Liidu välja võetud tulu, aga samas ei ole see tekst täielik ja see ei lõpeta äh, kõige küünilisemat maksutegevust. parlament äh, kasutab kogu oma jõudu selleks, et tugevdada seda teksti. praegusel hetkel jääb mul üle vaid nentida, et kui asjad ei liigu edasi piisavalt kiiresti, siis põhivastutus on üha selgemalt liikmesriikide kanda kes oma kõnede taustal jätkavad äh, hävitavat äh, ebaõiglast konkurentsi. Äh, ülisoodsad maksumäärad, näiteks kolm protsenti Briti ministri Osborne'i poolt Google'ile on need, mis tõesti Euroopa tasandi koostööd ei toeta, seega härra Moskovitši nüüd on vaja anda par-, enam vahendeid Euroopa Parlamendile ja vabaühendustele selleks, et survestada valitsusi, et tulevastel kuudel äh, Pepsi äh, tegevuskava tugevdatakse ja järgmistel aastatel uued kokkulepitud äh, reeglid oleks sellised, mida austataks kõikides liikmesriikides. sellepärast on vaja selget äh, toetust avalikule riigipõhilise aruandlusele, võitlus e maksualase ebaõiglusega peab saama toetuse ka liikmesriik, ka nõukogus liikmesriigid on, äh, ministritest on saanud suurte huvigruppide lobistid ja see on ohtlik. E härra Eiker, kaks ja pool minutit. on põhjus, miks liikmesriigid peaksid maksude üle otsustama, et mitte Euroopa Liit. iga riigi, igal riigil on omad tugevused. prantslastel on oma veinid sakslastel tööstus, Hispaanial turism. kõik nendest kultuuridest peab oma tugevusi saama rõhutada ka maksusüsteemis. liikmesriigid peaksid omavahel saama läbi rääkida. Euroopa Liidu lahendus kõigele on harmoniseerimine. konkurents liikmesriikide vahel innustab tegutsema selle nimel, et sama raha eest rohkem saada. Google'il oli võimalik kasutada võimalust kõige madalamat maksu maksta, mis vähegi kuskil esineb. praegune ettepanek tõstaks makse kõikjal ja võtab kindlasti endaga kaasa tuhandeid töökohti. kui on neid, kes arvavad, et ettevõtte eh, maks on hea, siis vaadake, mida käibemaks on teinud. selle maksu tõstmiseks on vaba, vaba voli. energia, energiat säästvad materjalid ja nende maksusoodustus. loomulikult selle eesmärk on tagada inimestele soojus ka talvekuudel, kuid mis sellest tegelikult sai? nüüd on see roheline leping ära tapetud kohtunike poolt. igaüks, kes arvab, et ettevõtte maksustamine Euroopa Liidu tasandil on mõistlik, on arust ära. ja üsna varsti võib ilmneda, et nad jäävad ilma ka oma töökohast. aitäh. proua Kappel, kaks minutit suur tänu, härra volinik. Google'i olukord on väga oluline. see on maailma kõige väärtuslikum ettevõte, aga samas Itaalias kahtlustatakse, et mitmed sadad, mitusada miljonit eurot on nad matsu, maksupettust toime pannud. samuti kasutab Google seda võimalust erinevates eh, riikides. Euroopa Parlamendi uurimine näitab seda, et kuni sada üheksakümmend miljonit eurot aastas eh, kulub eh, ebaefektiivse maksustamise peale, seda ei saa me endale aga enam lubada ja sellepärast on maksukonkurentsi vabadus väga oluline. Euroopa Komisjon põhineb kolmel alusel oma lähenemises. Euroopa Parlament on äh, taksi ühe ja kahe raames. siin on maksudest kokkuhoidumise teemaga tegeletud, aga ka sellega, et kus makse tuleb maksta. Euroopa Komisjoni teine lähenemisaspekt, direktiiv eh, käsitleb eh, makse, maksuametite omavahelist koostööd, see on väga oluline riigipõhise aruandluse juures. seitsme kuu jooksul peaks kindlasti eh, rakenduma automaatne infovahetus ja kolmas aspekt eh, hargmaiste ettevõtete maksustamine eh, rahvusvaheline aspekt maksuoaaside probleemi probleemiga tegelemine aitäh suur tänu härra epiteteos üks minut προκειμένου να προσελκυθούν επενδυτές και να υπάρξει βιώσιμη οικονομική. Selleks, et ma-, majanduskasv oleks jätkusuutlik ja investeeringud oleksid mõistlikud, on vaja mõistlikku maksustussüsteemi. globaliseeruvas maailmas tehniliste arengute ajastul on hargmaistel ettevõtetel võimalus erinevate riikide maksusüsteeme enda kasuks ära kasutada ja neil on võimalik lausa maksude maksmisest hoiduda. Euroopa tasandil maksusüsteemi loomine paneks kõik ühe ja sama pulga peale siis on võimalik võtta meetmeid, mis kaitseks väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest nemad kannavad majandust. ja siis on võimalik hoolitseda selle eest, et inimesed ei kaotaks oma töökohti, nii nagu on Kreekal viimas, Kreekast viimaste aastate jooksul juhtunud. nii on võimalik mõistlik sotsiaalpoliitikat ajada, samuti mõistlikku majanduspoliitikat ja hoolitseda selle eest, et maksustamine on õiglane. härra volinik, pakett, mida möödunud nädalal tutvustati, on kindlasti õige suuna valinud selleks, et teatud hargmaiste ettevõtete maksualane tegevus luubi alla võtta, mis kahjustab Euroopa majandust ja konkurentsivõimet. see on hea algus. Euroopa Liit kaotab kümneid miljoneid eurosid igal aastal maksudest saamata jätmise tõttu, mida äh, muidu võiks teatud ettevõtetelt saada me ei saa tolereerida olukorda, kus kodanikud ja väikesed keskmise suurusega ettevõtted on pühendunud sellele, et äh, toime tulla sellega, mm, kui suured ettevõtted kasutavad nendele kättesaadavaid võimalusi maksudest hoidumiseks. me oleme seda teemat äh, maksualases komisjonis arutanud. teatud liikmesriikide ja hargmaiste ettevõtete vahel on kokkuleppeid, läb-, oluline on läbipaistvuse tagamine ja nüüd me peame vaatama edasi tulevikku. me ei tohiks tulevikus oma mineviku vigu enam korrata. me peame fiskaalliidu suunas liikuma, mis aitab tagada et VKE-del ja hargmaistel ettevõtetel on ühesugused reeglid, mille järgi nad mängima peavad. daamid ja härrad, ma arvan, et see, mida me möödunud nädalal kuulsime, on hea stardipositsioon ja me paluksime volinikul seda rakendada võimalikult kiiresti, et see saaks reaalsuseks. ja ma usun, et te võite selle koja toetusele loota. Siimon, praegu Piiter, per due minut. aitäh, härra Siimen, kaks minutit suur tänu. kuulasin huviga seda, mida see pakett endaga kaasa toob. keskmised hargmaised ettevõtted maksavad vähem kui üks protsent. mis seal siis veel vähem on, seal ongi ainult null veel jäänud. ja see tähendab, et komisjon tahab senist tegevust jätkata. viimastel kuudel oleme taksekomisjoniga arutanud seda sama teemat. komisjon võiks välja pakkuda ettepanekut, eh, kuidas muuta olukorda, mis on viimane kümme aastat võimalik olnud. me peame koos tagama seda, et ükskõik millised ettevõtted, kõik pea, saavad makse maksta õiglase maksumäära järgi. ja oluline on see, et nad makse maksavad. kui te seda soovite, siis me võime vaadata komisjoni ettepanekut, aga me võime ka julgustada komisjoni olema veel julgem, minema kaugemale sellest, mis olemas on. räägime aruandlusest, sellest, millised ettevõtted kui palju mingisugused erinevad ettevõtted makse maksavad. suured äh, ettevõtted, võib-olla see maksumäär võiks olla teisest kohast, niimoodi oleks mm, hargmaistel ettevõtetel kohustus aruandlust esitada. oluline on läbipaistvuse tagamine. riigipõhine aruandlus aitab takistab seda, et läbipaistvus oleks tagatud. meie tahame läbipaistvust, me tahame, e, et see parlament, et see, selle ülesande täitmine oleks võimalik ja meie tahame ka tulevikus komisjoni toetada läbipaistvuse tagamisel. härra Simon kuid enne on üks küsimus kas te vastate selle? keegi ei kahtle selles, et maksudest kõrvalehoidumine on teema, mis on oluline kõigi jaoks, keegi ei peaks maksudest äh, kõrvale hoiduma. επιχειρήσεις στις χώρες τους αλλά mis puudutab maksumäära, see on see oluline, sest selle erinevus on see, mis on hävitav just VKE-dele ja, ja nendele ettevõtetele, teistele ettevõtetele. seega kas äh, me ei peaks tegelema nende institutsioonidega, kes on äh, toetama neid, kes on mõistlikud maksumäärad kehtestanud. minu arvates on väga oluline, et me ei oleks siin ekslikud. härra Siimon, teie vastus, palun. me ei räägi maksu ühtlustamisest, me räägime suures kontekstis sel-, sellest, kuidas maksumäära arvutatakse. just sellest me räägime, me tahame teada, millisest summast alates makse makstakse, kui liikmesriikidel on võimalus nii väikseks arvutada see maks, isegi kui summa, mille pealt makse on maksta väga suur ja ikkagi maksta tegelikult vaja ei ole, siis on meil probleem. alles siis on maksumäärade üle arutlemine mõistlik, kas ettevõtted üldse makse maksavad, kas nad eh, enam ei ole selles olukorras, kus nende maksumäärad on põhimõtteliselt null protsenti? härra Fox, poolteist minutit, palun. aitäh, president Äh, volinik Moskovitši, äh, ma tervitan ettevaatlikult teie ettepanekuid äh, kehtestada uued reeglid ettevõtete maksude avalikustamise kohta Äh, varad äh, kohta info avaldamine on vajalik selleks, et toime tulla agressiivse maksudest kõrvalehiilimisega. Ühendkuningriik ähm, on äh, asetanud suurt rõhku maksudega alasele läbipaistvusele. meie oleme olnud üks liikmesriikidest, kes algatas G kakskümmend maksubaasi õõnestamisega kasumite mujale kandmise projekti komisjonil on õigus, kui ta ütleb, et liikmesriigid ei tule selle probleemiga üksinda toime. aga volinik, ma loodan, et te saate ka aru, et Euroopa Liit ei saa selle probleemiga samuti üksi toime tulla. sellega tuleb tegeleda rahvusvahelisel ja mitte Euroopa tasandil mina kardan, et komisjonis on neid inimesi ja ka siin parlamendis, kes näevad seda kui järjekordset vabadust rohkemaks Euroopaks mina ei toeta ühtse ettevõtete tulumaksu maksubaasi loomist see on lubamatu sekkumine liikmesriikide õigusesse oma maksupoliitikat ise kujundada. läbi OSCD tegutsedes me hoolitseme selle eest, et liikmesriigid mitte üksnes ei täidaks oma kohustusi, vaid on ka konkurentsivõimelised rahvusvahelistel turgudel. me peame hoolitsema selle eest, et hargmaised ettevõtted maksavad samuti oma osa maksudest ja parim viis, kuidas me saame seda tagada, on hoida maksumäärad madalad ning maksuseadustikud lihtsad, aitäh! aitäh ja äh, härra Fox, härra Etcherich tahaks teile esitada sinise kaardi küsimust. olete te valmis vastama? jah, palun, härra Etcherich, teil on sõna. Äh, aitäh ja tere hommikust, härra Fox mm huvitav oli kuulda teid kõnelemas konkurentsist, vabast ettevõtlusest mis on täiesti kooskõlas Euroopa Liidu äh, maksumääradega. kas teie isiklikult peate seda selles, selleks piiriks, mille kohta Ühendkuningriik peab alati ütlema ei ja kui liikumine selles suunas jätkub, siis kuidas teie referendumil hääletaksite? kui näiteks see ühtne tulumaks oleks osaks tehingust, mida meile pakutakse härra Fox, aitäh selle küsimuse eest. mul on väga hea meel, et maksupoliitika on liikmesriikide ainupädevuses ning liikmesriikidel on vetoõigus ning ma olen täiesti kindel, et mis tahes konservatiivne valitsus praegu ja tulevikus äh, paneb veto sellele ühtsele tulumaksubaasile, nii et, et ma ei näe võimalust, et selline maks kunagi kehtestatud, maksubaas kehtestatakse, aitäh! ja nüüd saab üheks minutiks sõna Cora van Nieuwenhuisen. aitäh Äh, meil on siin pakett selleks, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja agressiivsete äh, maksu äh, planeerimisega. see eesmärk on loomulikult meile südamelähedane. me leiame, et mitte ainult kodanikud ja väikeettevõtted ei peaks makse maksma, vaid ka suured hargmaised ettevõtted. jah, me soovime väga palju head saavutada, aga me ei ole asjadega veel kuigi kaugele jõudnud Äh, me peame asju saavutama ka korrapärasel moel ning äh, väga kahju on, et ei ole teinud siin mingit mõjuhinnangut. Äh, kahju on ka, et rahvusvaheline kontekst, milles me tegule, tegutseme, ei ole päris selge ning on veel ka mitmeid punkte, mis on seotud definis definitsioonidega, näiteks väärkasutamise, need väärkasutamise vastased reeglid Eh, eh, nii et siin mulle tundub, et me peame pöörduma jälle Euroopa Kohtu poole ja teeme niimoodi ainult juristidele tööd juurde, seda me ju ei soovi. Eh, me peame vaatama seadusi ja kui vaja, neid ka parandama, aitäh. Teile on samuti esitatud sinise kaardi küsimus proua Van Nieuwenhuisen, proua Grapinilt, kas olete valmis sellele vastama? niisiis, palun lugupeetud president, aitäh. kallis kolleeg, te kõnelesite eh, mõjuhinnangust, mis oleks vajalik. Eh, eh, volinik rääkis sellest, et väikeettevõtetele on koormus kolm korda suurem kui suurematele ettevõtetele. kas te leiate, et väikeettevõtluse akt oleks lahendus, kas see oleks ka juriidiline lahendus VKE-dele? Äh, lugupeetud äh, äh, kolleeg, loomulikult on kahetsusväärne, et me siin parema õigusloome kava juures selle, sellele aspektile tähelepanu ei pööranud, me peaksime arvestama ka siiski VKE-dega. meie siin parlamendis võiksime ju ise oma mõjuhinnangu läbi viia Äh, see on lihtsalt, me oleme jätnud võimaluse kasutamata. nüüd pooleteiseks minutiks äh, proua Matias. aitäh, president. volinik, kuigi äh, meie kavatsused olid head ja komisjon näitas üles head tahet, on mul siiski tunne, et see ettepanek ei ole piisavat tähelepanu leidnud. kui te vaatate LuxLeaksi ja mis sellele kõigele järgneb, Äh, siis me näeme, et Euroopa projekt on sattunud ohtu, suured ettevõtted hiilivad maksude maksmisest kõrvale ja äh, seetõttu jäävad tohutud summad liikmesriikidel saamata, neid ei saa kulutada haiglatele, koolidele ja nõnda edasi ning see tähendab ka seda, et äh, inimesed, kes töötavad, väikeettevõtted, peavad maksma üha rohkem makse. mul ei ole mitte midagi riigipõhise aruandluse vastu mul ei ole mitte midagi ka suurema läbipaistvuse vastu, aga minu küsimus teile, härra volinik, on millal me alustame äh, tõsist äh, võitlust just nimelt hargmaisete ettevõtete poolsete kuritarvistamisega. Äh, millal me hakkame tõsiselt tegelema maksuparadiisidega, millal hakkame vaatama seda, kus on ettevõtte asukoht ja äh, hoiatussüsteem skandaalide vältimiseks. selleks, et Euroopa kodanikud saaksid Euroopa Liitu usaldada, volinik, selleks, et nad saaksid uskuda Euroopa projekti, härra volinik, on meil vaja minna palju kaugemale, me peame hoolitsema selle eest, et inimesed on olulisemad kui ettevõtted ja me, komisjon ei tohiks süstemaatiliselt ettevõtteid kaitsta. aitäh! ja proua Scott Cato nüüd. ma olen täiesti veendunud, et komisjoni maksupakett on tõesti soo-, ajendatud soovist äh, äh astuda vastu hargmaiste ettevõtete soovile oma makse võimalikult madalal hoida äh, üks maksuseadus suurtele ettevõtetele, teine tavalistele inimestele, selline olukord peab lõppema Äh, George Osborne on lubanud võidelda maksuparadiiside vastu. jah, äh, ta võib-olla suudab Londonis jätta mulje, et ta teeb midagi radikaalset, aga Brüsselis teeb ta tegelikult kõike selleks, et nendest ettepanekutest ei saaks seadus nii et, et mul oli väga hea meel, kui ta kutsus üles riigi, ettevõtteid riigipõhiselt aru andma oma tegevusest, aga võib-olla ta peaks vaatama, mida tema enda erakonna liikmed siin kojas teevad, nemad hääletasid selle muudatusettepaneku vastu, millega seda oleks saavutanud. meie esitame ka äh, väikeettevõtteid ja kodanikke, kes on ebaõiglaselt maksustatud, me oleme väsinud maksukonkurentsist ja samuti äh, sõnade tegemisest sellel teemal, me, me oleme väsinud sellest, et poliitikud poliitikud äh, ajavad õiget juttu siis, kui skandaalid ajalehtede äh, pealkirjadesse jõuavad, aga pärast lähevad jällegi äh, oma vanade tehingute juurde tagasi. me peame tegema lõpu ettevõtete poolsetele maksudest kõrvalehiilimisele ning mulle tule-, ma tahan näha, kuidas Osborne käitub selles riigipõhises aruandluses, kui komisjoni ettepanek nõukogusse jõuab Äh, meie sõnad äh, ja teod peavad kokku langema ja kui inim- ja inimesed Ühendkuningriigis ei usu meid, kui me kaitseme endiselt ettevõtteid ja meie sõnadele ei järgne mingeid tegusid, aitäh. Zanni per un minuto e trenta ne facoltà. Che per questa proposta devo dire che andrebbe. aitäh mis puudutab seda ettepanekut, siis äh, me võiksime jah siinkohal kasutada väljendit, et äh, mägi sünnitas hiire. siin püütakse kasutada täiesti sobimatuid äh, vahendeid, meil on tarvis siiski, et komisjon äh, näitaks üles palju suuremat julgust ja ettevõtlikkust. me loomulikult teame mõnede liikmesriikide seisukohti ja ma arvan, et praegu peab Äh, Hollandi eesistuja püüdma leida mingit äh, kokkulepet, et äh, nagu tehti seda ka möödunud aastatel Belgia, Luksemburgi ja Iirimaaga. ja mis puudutab neid häbiväärseid maksutavasid, siis on väga kahju, et neid üldse ei kritiseerita, liikmesriigid pigem äh, Äh, püüavad konkureerida äh, teiste äh, naaberriikidega ja ma tahaksin teada, missugune on teie seisukoht, miks komisjon ei ei, ei soovi riigipõhist äh, aruandlust, kuna see oleks ainus võimalus äh, need tavad läbipaistvaks äh, muuta ja infot saada. me sooviksime teada, kuidas tegelikult hargmaised ettevõtted tegutsevad. Nad ütlevad küll, et nad on valmis koostööd tegema, kuid lõppkokkuvõttes nad ei anna mingit infot ja, ja varjavad kompromiteerivaid äh, üksikasju ja tohiksime seda teha nõnda, nagu taksekomisjon nagu seda meile pakkunud. Äh, härra Mõnu, möödunud nädalal tuli komisjon välja kahe tekstiga, et äh, võidelda äh, maksudest kõrvalehoidmise vastu. see tuleb küll väga hilja me toetame äh, täielikult äh, CCCTB-d, me toetame äh, ka riikide vahel info vahetamist, kuid mitte ettevõtete tundliku info avalikuks tegemist süstemaatiliselt. Mm, me toetame ka OECD ettepanekuid ning mis puudutab riike nagu Itaalia, Ühendkuningriik ja Belgia, siis äh, me, meil ka Prantsusmaalt nõutakse seda juba äh, terve aasta. ja sellega on, äh, jäävad siiski saamata sajad miljonid eurot riigikassas, kuid teatud edu, edusamme on juba tehtud härra Moskovitši, te olete üles kutsunud juba oma ministri perioodil suuremale võrdsusele maksuasenduses, tänan härra Niedermayer, poolteist minutit, palun. head äh, kolleegid, äh, LuxLeaksi äh, või Google UK afääridega avalikuks tulnud probleemid ei kao iseenesest. Need, kes ähm, mõistavad, me mõistame, et on tarvis rohkem koostööd, me peame üheskoos äh, kokku leppima toimivaid, äh, siin ei ole riigipõhiseid lahendusi olemas, äh, mistõttu ma tervitan neid ettepanekuid, mis rajanevad OECD Pepsi algatusel ja ka parlamendi ettepanekutel. Te pakute välja teatud Pepsi soovituste rakendamist, seda me toetame ja see peaks sa-, on saanud ka äh, rahandusministrite äh, äh, toetuse, kuid me peame rakendama neid põhimõtteid mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ülemaailmselt. mis puudutab ka käitumisjuhist, siis see on hea algatus, samuti suurem läbipaistvus, CCTP projekt on äärmiselt oluline ja ma arvan, et äh, sellega äh, on võimalik luua parem ettevõtluskeskkond kõigile ettevõtetele äh, Euroopa Liidus ja ma arvan, et seda toetab enamik saadikuid siin kojas ja ma arvan, et sellega muutub ka meie maksusüsteem paremaks. suur tänu, härra Paie. aitäh Äh, lugupeetud Voling, äh, pärast äh, Swiss Leaks ja, ja LuxLeaksi loodi takse erikomisjon ja ma arvan, et teie olete üks nendest volinikest, kes tõesti püüab võidelda selle eest, et meie maksusüsteem oleks õiglasem ja tõhusam, loomulikult ei ole kõik täiuslik, kuid te liigute sinnapoole, me püüame teid selles igati toetada mõnedes küsimustes te järgite meie erikomisjoni soovitusi, teistes mitte ja mm, siin viidatakse äh, liikmesriikide vahelisele äh, automatiseeritud äh, teabevahetusele ja te teatate meile, et te soovite sellega siiski edasi minna ja see rõõmustab meid, mis puudutab seda uut ettepanekute paketti, siis loomulikult on tegemist äh, positiivse äh, sammuga edasi maksude kõrvalhoidmise vastases võitluses. Äh, takse komisjonis oli ka juttu ka siis riigipõhisest aruandlusest ja konsolideeritud infovahetusest, kuid kahju on siiski tõdeda, et hargmaised ettevõtted toimivad veel seni äh, lähtudes enda huvidest. Google näiteks on üks väga äh, negatiivne näide selles valdkonnas ja äh, ettevõtted, kes ei maksa makse riikides, kes, kus nad oma kasumit teenivad, sellega nad loomulikult kahjustavad äh, kogu selle riigi äh, toimimist, alates sotsiaalkindlustusest ja, ja lõpetades äh, muude riigi valdkondadega. ja, ja tegemist on tõesti keeruliste meetmetega, mis tuleb ellu viia võitle, võitluses maksudest kõrvalehoidmise vastu ja ma loodan, et me suudame siiski edasi liikuda ja veelgi kaugemale minna, tänan! aitäh, järgmisena saab sõna härra Luke, keda siin ei paista olevat, nüüd härra Harkin. proua Harkin, jah, mul on äh, väga hea meel selle ettepaneku äh, üle, paljud äh, ettevõtted kasutavad ära nõrku kohti siseriiklikus seadusandluses, et maksetest kõrvale hoiduda OECD hindab, et äh, äh, äh, sada kuni sada nelikümmend miljardit ja Euroopas kuskil viiskümmend kuni seitsekümmend miljardit saamata jäänud tulu on siis meil iga-aastaselt seoses maksudest kõrvalehoidmisega. OECD BEPS-i algatus ei ole piisav ja me peaksime selle teemaga edasi liikuma äh, ja näitama äh, eeskuju selles äh, kõigile. me, meie ülesandeks on muuta siis maksusüsteemid tõhusamaks ja samas ka tarbijad mängivad siin äärmiselt olulist rolli, mistõttu äh, riigipõhine aruandlus oleks väga kasulik vahend siinkohal. Äh, kolleeg Vegas. täna oleme kuulnud, et hargmaised ettevõtted ei maksa äh, makse nii, nagu nad peaksid seda tegema, kuid me oleme seda ju näinud aastakümneid ja liikmesriigid on selle koha pealt silma kinni pigistanud poliitikud äh, olid lihtsalt seotud äh, suurfirmadega ja see kõik on täiesti äh, vastuvõetamatu. meil on siin tegemist sellise neoliberalistliku kapitalismiga, aga kui me nüüd seda paketti vaatame, siis kus siin on ka tunda suurte konsultatsioonifirmade äh, mõju, kes tegi selle mõju-uuringu, huvitaks mind. kas see oli näiteks PricewaterhouseCoopers, kes tegi mõju-uuringu riigipõhise aruandluse kohta? suurem ja mis ja kes on need kõik, kes on, kes on äh, varjatult, kes varjatult viivad äh, kasumi äh, riikidest välja, kus nad selle teenivad? aga näiteks Holland, Luksemburg ja teised riigid, Šveits, me tegelikult ju ei saa nõnda edasi minna, kui me põhiküsimustega piisavalt tõesti ei tegele. härra Lamberts. nii Prantsusmaa on üha vähem inimõiguste riik, tuleb tõdeda, kuid see on siiski äh, armastuse ja romantika riik. endiselt ja Prantsusmaal äh, tegelikult äh, peetakse eelmängu endiselt oluliseks. mis puudutab maksualast õigsust, offshore'iks, LuxLeaks pärast kõike seda oleme me ikka veel eelmängu juures. kuid ühel hetkel siiski tuleb, tuleb asjaga edasi minna, vastasel korral lihtsalt äh, kirg lahtub. nii et milles see siis seisneb? Te ütlesite ju ka ise, et selleks tuleb äh, äh, ettevõtetel teha kohustuslikuks riigipõhises aruandluses osalemine seega peavad nad äh, deklareerima oma kasumi, äh, oma äh, maksumäära, kui palju on neil töötajaid, missugused on nende maksualased kokkuvõtted ja kokkulepped ja niisugune info peaks olema kõigi kodanike jaoks kättesaadav me peame OCD soovitused tervenisti ter-, kõik üle võtma, kuid ma näen, et siin paketis siiski on mõningad asjad ära unustatud, näiteks soovitatakse rahvusvaheliste lepingute juures kuritarvituste vastaste, kuritarvituste vastased klauslid on ainult äh, fakultatiivsed, kuid kahjuks me peame siiski kaugemale minema, OECD ei olegi ju kõigega äh, tegelenud äh, näiteks äh, nii-öelda patendiboksid äh, äh, on ka küsimus, millega peaksite põhjalikumalt tegelema. ning viimaks äriühingu tulumaksu ühtse konsulteeritud maksubaasi sisseseadmine on äärmiselt oluline et siis oleks võimalik määrata õiglast minimaalset maksumäära kõigile. nii et te ütlete, et te äh, soovite äh, edasi liikuda, aga siis tõesti, seda me ka teilt ootame. ja tekib küsimus, et kas liikmesriigid nagu äh, soovivad saavutada maksualast õiglust, nagu, nagu Pierre Moskovitši äh, ütles. ka minu riik või Luksemburg äh, on, on näidanud, siis äh, see tegelikult ei ole päris kindel. nii et oleks oluline, et komisjon siiski suudaks tegutseda jõuliselt, et niisugused kahjulikud äh, tavad äh, lõpeksid, mis kõige rohkem kahjustavad äh, meie väikeettevõtteid ja kõiki kodanikke täna. kolleeg Maht, poolteist minutit. pane komissari, podle vas daňová konku-. head kolleegid, austatud volinik, teie hinnangul on maksukonkurents halb? minu arvates on jällegi kõrged maksud halvad. maksukonkurents kaitseb maksumaksjat lõpmatute maksutõusude eest, näiteks Šveitsis kaitseb konstitutsioon maksumaksjaid ning ei võimalda tõsta makse lõpmatuseni, ent maksukonkurents on ainus võimalik asi maksumaksjatele siin, te räägite agressiivsetest maksupraktikatest, aga minu hinnangul on teie taotlused siin väga ag-, äh, agressiivsed magu, maksukonkurentsi piirata. volinik Moskovitši, te ütlete, et te tahate näha revolutsiooni maksusüsteemis, aga teil ei ole õigust niisugusele revolutsioonile kutsuda, lepingutest ei tulene Euroopa Liidule mingit õigust ühtlustada otseseid makse. Te räägite artiklist sada viiskümmend äh, lepingutes, aga see räägib siseturust, mitte maksudest. ma usun, et teie eesmärk on siin trikitades edasi liikuda ning äh, selles valdkonnas ja mina soovitaksin, et näiteks kui Prantsusmaal teid häirib, et ettevõtted ära lähevad Prantsusmaalt sellepärast, et teil on kõrged maksud, siis langetage makse ning äh, tehke oma riigi toimimine tõhusamaks. aitäh. kolleeg Rosati poolteist minutit. austatud volinik, head kolleegid maksudest kõrvalehoidmine vähendab maksutulusid liikmesriikides ning põhjustab ebaausat konkurentsi ettevõtete vahel. ma nõustun, et selle probleemiga tuleb tegeleda vastavalt konkreetse liikmesriigi olukorrale e, ent senised, et senised ette, e, püüdlused niimoodi sellega tegeleda ei ole vilja kandnud. nii et ettepanek kehtestada direktiiv maksudest kõrvalehoidmise osas ning äh, tuleks, sellega tuleks edasi liikuda ning samuti parema halduskoostöö direktiiviga. meil tuleks lähtuda kuuest vahendist maksudest kõrvalehoidmisega võitlemisel selle direktiivi kehtestamisel. kõigepealt vahend, mis võimaldaks paremini reguleerida erinevaid tasaarvestusmehhanisme siis piirata varade viimist teistesse jurisdiktsioonidesse, siis keelata äh, ettevõtete sees äh, tulude ülekandmine, kahjumi tasaarvestamine teiste piirkondade kahjumite või kasumistega. ning äh, kõik see peab olema kooskõlas meie lepingutega ja, ja lähimusprintsiibiga ning proportsionaalsusprintsiibiga. me ei meil ei tohi olla maksude harmoneerimist. ning äh, uus regulatsioon ei tohiks panna liigset koorm, koormust meie ettevõtetele. kolleeg Kohvut, kaks minutit. aitäh, härra president, austatud volinik, kõigepealt tahaksin teid äh, tänada maksupaketi esitlemast, see on väga oluline samm õiglase maksusüsteemi poole Euroopas nende nelja sambaga, millest te rääkisite. loomulikult on maksudest kõrvalehoidmine ettevõtete poolt suur oht heaoluriigile ning ausale konkurentsile Euroopas. kaks tuhat eurot inimese kohta aastas, see on arv, mille võrra lähevad maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine meile maksma iga aasta üks triljon eurot, see on tohutu hind, mida meie ühiskonnad peavad maksma, mõelge, milleks seda raha saaks kasutada, haridus meie lastele, noortele, investeeringud äh, tööhõivesse, tervisesse ning mängus on veel väga oluline printsiip, kui kodanikud näevad, et hargmaised ettevõtted maksavad praktiliselt null eurot maksu, siis siis tekib küsimus riigi toimimisest ja meie ühiskondade toimimisest. kui kodanikud näevad, et Belgia annab kolmekümne viiele hargmaisele ettevõttele ebaseaduslikud maksueelised, siis nad näevad, et hargmaised ettevõtted on sisuliselt e, tugevamad kui riik ise. ning inimesed näevad, et süsteem on ebaõiglane. õiguse rikkujaid tuleb karistada ning e, kuidas siis saab niisugust katkist süsteemi parandada? kõigepealt peaksime lähtuma läbipaistvusest. miks? sellepärast, et e, hargmaised ettevõtted praegu toimivad varjumaailmas, kasutavad lünki ja ja puudujääke seaduses Euroopa Liidu Šveitsi läbipaistvusküsimuste raportöörina tean, et läbipaistvus on tee edasi. läbipaistvus on oluline osa koostööst meie maksuhaldurite vahel, seetõttu nagu on juba välja öeldud, meil on vaja avalikku riigipõhist aruandlust, et me näeksime, kus hargmaised ettevõtted oma maksud maksavad ja me tahame, et nad äh, kõik oma maksud maksaksid. nii et austatud volinik, ma loodan ja ma palun, et te võitleksite riigipõhise aruandluse eest, sest see aitab meil tagada õiglase maksunduse ning kaitsta meie maksubaasi, aitäh! tänan, kolleeg Ruohonen Lerner, üks minut. yritysverotusta koskeva toimiva aitäh! ettevõtete tulumaksupädevus on praegu liikmesriikide käes. see on aga probleemne sest agressiivne maksuplaneerimine on sisuliselt rahvusvahelise mõõtmega asi. meil on detsembris selles osas vastu võetud resolutsioon ning ma loodan, et komisjon sellest lähtub. on selge, et siin on vaja paremat koordineerimist rahvusvahelisel tasandil selleks, et maksudest kõrvalehoidmist vältida, mis mis paneb omakorda suurema koormuse VKE-dele. Mark Zuckerberg Facebookist ütles, et ta tohutu osa oma varast eraisikuna soovib äh, annetada heategevuslikeks eesmärkideks. no see oleks suurepärane, aga tegelikult peaks ta pigem oma maksud ära maksma. Äh, poolteist minutit, kolleeg Herber head kolleegid, austatud president, volinik, kõigepealt tahaksin märkida, et tundub, et me oleme kõik päri selles, et võitlus ebaausa maksude maksmise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu peaks edasi liikuma ning jõuliselt. ent need, kes selle eest võitlevad äh,, nende ridade hulgas ei ole meil nõukogu esindajat, väga kentsakas väga kentsakas ning see on rahutuks tegev märk. samuti valmistab mulle pettumust see, et äh, patustajad väldivad praeguses arutelus osalemist. samas, äh, kui meie parlamendina toetame voliniku ettepanekuid, mis tunduvad minevat õiges suunas, õiglase maksusüsteemi poole just õiglase, mitte ebaõiglase poole ning äh, ma tervitan kõlanud ettepanekuid ning loodan, et liikmesriigid, kes OECD-s kokku leppisid äh, nendes asjades, vähemalt BEPS ettepanekud rakendavad. ning ma loodan, et nad seda tõesti teevad, ma olin ise raportöör äh, maksu eelotsuste osas ning ma tean, et liikmesriigid ei ole seni näidanud märkimisväärset pühendumust selles vallas nimelt ma räägin läbipaistvusest maksueelotsuste vallas ning ma loodan, et nõukogus liiguvad asjad ikkagi edasi ning julgustan komisjoni meiega koostööd tegema nendes küsimustes selleks, et suurendada survet liikmesriikidele, see oleks maksumaksjate huvides, nende maksumaksjate huvides, kes ei saa jätta makse maksmata, VKE-d, kes annavad inimestele tööd, nende huvides on leida hea lahendus sellele küsimusele. aitäh, kolleeg Morel, poolteist minutit, palun, Manuel aitäh, härra president. volinik Moskovitš rääkis, et me peame tegutsema kiiresti ning, ning veendunult. usun, et kõik me oleme sellega päri. ettepanekud, millest ta rääkis täna hommikul, on selgelt positiivne signaal ma kuulsin, kuidas kolleegid rääkisid, et no tegemist ei ole meetmetega, mis on piisavad arvestades äh, LuxLeaks äh, skandaaliga avalikuks tulnud. ent, kolleegid, vaadakem, kuhu me oleme jõudnud. terve rida ettepanekuid on täna laual, millest paar aastat tagasi oleks olnud võimatu veel avalikkuses rääkidagi. ning äh, vaadakem ka, kes vastu seisavad härra Lambert, sest vastu ei ole, probleem ei ole mitte härra Moskovitši meil, vaid probleem on nõukogus, kes takistab edasiliikumist ning äh, Mm, me peame aru saama ka, et see on üksnes üks etapp sellel teel, me peame eh, järk-järgult edasi liikuma ühtlustamise vallas, ettevõtete tulum, et siin on võimalik edasi liikuda samm-sammult, muuhulgas ka riigipõhise aruandluse osas, läbipaistvuse vallas. ma olen parempoolseid kolleege kuulnud ning ütlen et neile, et eh, läbipaistvus ei ole konkurentsivõime vastu, vaid pigem tugevdab seda meil on aga mitmed tõkked, millest me peame üle saama. asi puudutab praegu kümmet kuni viiteist protsenti hargmaistest ettevõtetest seoses riigipõhise aruandlusega praegu ning ning selle aruandluse avalikuks tegemist. aga head kolleegid, me peame möönma, et me liigume praegu õiges suunas. loomulikult oleks hea, kui me saaksime kiiremini liikuda edasi ja suuremate sammudega, aga vähemalt praegu suund on õige ja me peame nõukogu kannustama. Äh, kolleeg Morell, härra Lambertsil on teile küsimus. härra Morell, kuna te mainisite mind, siis äh, siis ma peaksin taga, tahaksin tagada, et mind õigesti mõistetakse. kui ma ütlesin, et eelmäng ei ole oluline, äh, siis tegelikult eelmäng, eel-, kui ma sellest rääkisin, siis ma ei tahtnud öelda, et eelmäng, mille, millega tegeleb komisjon juba mitu kuud, Eh, on asi ise. ma tahtsin öelda lihtsalt, et mingil hetkel tuleb eelmängu juurest edasi minna asja enda juurde. kolleeg Morel, teie võimalus vastata. Eh, ma võiksin siin nüüd teie metafoori hakata edasi käsitlema, edasi arendamine, aga ma ei tea, kas sellel on mõtet kui te kuulete volinik Moskovitši juttu ja mõtlete sisuliselt selle üle, siis te näete, et meil on samad eesmärgid ning äh, volinik lähtub sellest ja komisjon lähtub sellest, äh, komisjon toetab äh, riigipõhist aruandlust. Te räägite sellest, et me peame asja juurde edasi minema. jah, ma olen päri, aga me peame vaatama, kes siin, kes siin on meie liitlased ja keda meil veel vaja on veenda. kolleeg Van Dalen, üks minut, palun. aitäh. ettepanek, mis laual on, läheb märksa kaugemale sellest, mis on praegu rahvusvaheliselt kokku lepitud. ning mänguruum terve konkurentsi tekkimiseks maksuvaldkonnas piirata, seda piiratakse oluliselt ning investeeringud, investeerimiskliima Euroopas kahjustub läbi selle. komisjon ütles, et, et ta tahab võrdseid algustingimusi kõigile, võrdset mänguvälja, aga siis me peame selle ka tagama. peaksime siis näiteks vabastama kõik sadamad maksust, nii nagu madalmaades oli. ja see on, see on loomulikult väga, me peame vabast-, vabastama siis sadamad maksueelistest, nagu madalmaadega seoses nüüd tehakse. aga siis peaks seda tegema igal pool, mitte nii, et osades riikides seda ei tehta. nii et äh, ma olen skeptiline seoses nende esimeste sammudega Euroopa tulumaksurežiimi osas, sest siin praegu piiratakse tervet konkurentsi riikide vahel ning hakatakse, liigutakse Euroopa ühtse maksustamise poole, mis ei ole hea, arvestades meie paljuseid erinevusi. härra Kaaras, poolteist minutit. aitäh, härra president, austatud volinik, daamid ja härrad, meie nõuete rakendamine maksudest kõrvalehoidmise ja maksudest vält-, maksude vältimise ning ebaõiglase maksustamise osas suurte ja väikeste vahel, on praegu saanud väikese võidu osaliseks. ettepanekud oma kuue kohustusliku meetmega komisjoni poolt ei ole OECD otsuse pelk rakendamine, vaid läheb sellest kaugemale. on õige, on vajalik ning seetõttu tuleb seda tervitada. me soovime, et need kuus ettepanekut kiiresti rakendataks, nii kiiresti kui võimalik ja korralikult, olgugi et me teame, et paljud küsimused on veel avatud. näiteks äh, on avatud ühtne konsolideeritud ettevõtete maksubaasi vald, ka siin tuleb lõpuks ettepanekus, ettepanek teha, aga avalik riigipõhine aruandlus hargmaiste ettevõtete osas, siin on ettepanekud ju laual käibemaksu direktiivi järgimine lünkadeta on asi, mis on, on teema, mis on seotud ja millega me peame edasi liikuma. ning patustajaid tuleb karistada, mitte neid, äh, mitte neid kiita või neile soodustusi võimaldada. ning patustajate kassadesse ei pea need rahad mitte tagasi liikuma, vaid peaksid meie eelarvesse tulema. meil on palju veel teha, aga täna on astutud õige samm. Onorevole Cofferati, un minuto e tre kolleeg Cofferati, poolteist minutit. aitäh, härra volinik. Mm, kui päris aus olla ja vaadata seda paketti, millest te meile rääkisite, siis tundub, et siin on meie arvamustega ühisosa, me toetame neid mõtteid, millest te rääkisite, aga kui me hakkame vaatama asja sisu lähemalt, siis tundub, et siin jääb paljugi puudu. me ei saavuta kõike vajalikku, kui me vaatame seda maksukäitumist, mida oodatakse kodanikelt ja ettevõtjatelt, siis äh, tundub, et siit jääb nii mõndagi puudu, põhimõtted ise on väga toreda, toredad, aga mitu tundlikku valdkonda on, kus meil on vaja suuremat läbipaistvust, näiteks riigipõhine aruandlus. riigipõhine aruandlus toimib praegu äh, riikide maksuhaldurite regulatsiooni põhjal ja OECD liikmesriikide maksuhaldurid seda ei näe. ma mõistan neid muresid, mis meil on ja, ja mõistan seda, et meil on vaja suure, laiemat mõjuhinnangut. kui me aga selles, kui me rääkisime pangandusest, siis me lõpuks leidsime, et läbipaistvus ei ole konkurentsivõime vastand ja me saame tegelikult konkurentsivõimet suurendada läbipaistvuse tingimustes. miks see, miks te arvate, et see siis siin ei kehti, miks me ei saaks lähtuda sellest, et meil peab olema läbipaistvus? praegu võib olla õige aeg tegutseda. aga miks meil peaks olema siis niisugune ainult ad hoc direktiiv pärast mõjuhinnangut? aktsionäride õiguste direktiivist on juba räägitud meil oleks, me oleks võinud kokku hoida kuid, kui me oleks toiminud siis, kui selleks oli õige aeg. aitäh, kolleeg Koferaati ja härra Hökmaa, poolteist minutit. aitäh! tänan komisjoni selle paketi eest. väga oluline on, et maksustamine oleks õiglane. selleks, et võidelda ebaseadusliku maksudest kõrvalehoidmisega. maksud, maksustamine peab olema ka läbipaistev ning, ning arvestama erinevusi üks asi aga, mille me kipume ära unustama selles arutelus, on see, et maksustamine peaks olema konkurentsivõimeline. Euroopa peab olema konkurentsivõimeline majandus ning ausalt öeldes on Euroopa Liit kõige kõrgemate maksudega piirkond maailma majanduses. ja meil ei ole hiilata kuigi hea majanduskasvuga ning kuigi märkimisväärse innovatiivsusega ettevõtluses. see on üks probleemidest, millest me oleme rääkinud juba. oluline on arvestada seda, kui me räägime teemadest nagu tänane. Ameerika Ühendriigid ei kavatse minna nii kaugele, nagu Euroopa Liidus praegu on ette pakutud Euroopa, eh, välja pakutud Euroopa Liit on minemas kaugemale, kui OECD nõudis. see tekitab konkurentsiprobleemi meile. aga tahaksin rõhutada ühte asja, digitaalmajanduses ei ole väga lihtne määratleda, kus ettevõtte tegevus on. see ei ole enam see majandus, mis, millega me eile harjunud olime. seetõttu on väga oluline keskenduda õiglusele, läbipaistvusele, konkurentsivõimele ning siin peaksime parlamendis ja komisjonis ära tegema märksa enam tööd, sellepärast et Euroopa ei ole veel see konkurentsivõimeline majandus, mille me taha, mida me tahaksime, et ta oleks. kolleeg Kill, üks minut. aitäh, president ja volinik. me oleme praegu ajaloolise momendiga silmitsi maksunduses. kas me võtame härjal sarvist või jätkame tuhande üheksasaja kahekümne kaheksanda aasta süsteemiga meil on vaja võrdseid tingimusi Euroopa tehnoloogiaettevõtetele selleks, et nad saaksid kasvada ning saavutada liidripositsiooni maailmas. Euroopa Liit peab olema esirinnas maksudest kõrvalehoidmisega võitlemisel. madalmaade eesistuja puudumine siin on täna väga rahutuks tegev märk, arvestades, et palju on liikmesriikide väravas ma olen päri teiega, volinik, et meil on vaja jagada maksuinfot Euroopa riikide vahel muutmaks raskemaks äh, hargmaistele ettevõtetele maksudest kõrvale, äh, maksudest vältimise või kõrvalehoidmise või vähemate maksude maksmise, me peame mõist meie õiguslik raamistik, mis võimaldab äh, hargmaistel ettevõtetel seda teha, me peame need lüngad sulgema ning rakendama oma norme ühtselt üle Euroopa. maksuparadiiside nimekiri ühtne nimekiri on, on üks võimalus nende, väga oluline võimalus selleks võistelda, sellega võidelda. ja eile kirjutati Google'ist näitena veel eh, British Petroleum, AstraZeneca on ka ettevõtted, kes ei ole Ühendkuningriigis näiteks praktiliselt mingeid makse maksnud viimastel aastatel ja nad ei ole õigust rikkunud. me peame järelikult õigust muutma ning tegema seda viisil, mis tagab õigluse kohtlemise meie kodanikele me peaks, peame kõneaja piiridesse jääma. härra Mores on poolteist minutit. aitäh, härra president, te olete väga leebe kõneajaga veel täna hommikul. kolleegid, olen päri, et komisjoni otsus ettevõtete maksupaketi osas on positiivne ning et see oleks pidanud tulema juba tükk aega tagasi ettevõtete tulumaksubaas on asi, millega oleks pidanud tegelema varem ja sellega peab praegu edasi liikuma märksa kiiremini. sest praegu on paljudel hargmaistel ja suurtel ettevõtetel märkimisväärsed maksueelised VKE-dest, nagu märkimis, nagu juba märgitud. komisjonil on oluline roll mängutingimuste võrdsustamiseks suurettevõtete ja väikeste vahel ning see tagaks ka märksa parema ettevõtluskliima meie ühisturul nii väikestele kui suurtele ettevõtetele. VKE-d on põhiline töökohtade looja Euroopas ning seetõttu ettevõtete tulumaksustamine õiglaselt tagaks ka parema tööhõive Euroopas. lisaks, ettevõtlus ning ettevõtete loomine on väga oluline innovatiivsuse ja tulevasse ettevõtete loomi-, tulevikus ettevõtete loomise seisukohast. ning selleks tuleb meil hõlbustada piiriüleste ettevõtete loomist, tagades võrdsed tingimused ettevõtetele ning parandades koordineerimist läbi Euroopa. Euroopa saab, saab ära teha veel paljugi selles valdkonnas, seetõttu piiriülene e-kaubandus Euroopas äh, saaks veel märkimisväärselt laieneda. ainult niimoodi saame me luua tõeliselt toimiva ühisturu järgnevatel aastatel, tänan tähelepanu eest, aitäh! aitäh kõneaja piiridesse jäämast, kolleeg Tang, üks minut aitäh. tõepoolest, meil on ajalooline paljulubav võimalus lõpetada see maksudest kõrvalehoidmise praktika, mis ei võimalda võrdset konkurentsi liikmesriikide vahel, nagu meie parlamendist kõlab. ja nende praktikate läbi kasutatakse maksuõiguse džunglit eri liikmesriikides ning selle tulemusena suuremad ettevõtted maksavad mitte lihtsalt, nad ei maksa oma õiglast maksuosa, vaid nad ei maksa praktiliselt mitte midagi. ning nagu teisedki on märkinud, olen ka mina väga üllatunud, et madalmaade eesistuja esindajaid siin ei ole. ning ma küsin, kas praegust võimalust on kasutatud ikkagi piisavalt ning mul on kaks kriitilist märkust. meil meil kas meil on, on siin ettepanekus mingi motivatsioon liikmesriikidele makse madaldada ning ma tahaksin küsida, mis on saanud minimaalse tõhusa maksumäära ettepanekust, mille esitas paljude liikmesriikide koalitsioon ning kas nendes ettepanekutes praegu on, on ikkagi piisavad äh, meetmed maksudest kõrvalehoidmise vältimiseks, sellepärast et ühtede lünkade sulgudes kindlasti avastatakse teised lüngad aitäh, kolleeg Paels, kaks minutit. Äh, aitäh, härra president, härra volinik. rahvapartei seisukohalt on väga oluline, et äh, ning komisjon järgib äh, OECD ettepanekuid. maksukoordineerimise valdkonnas ei ole Euroopa mingi saar maailmas. maailma tasandil on oluline lähtuda üldistest kokkulepetest ning tagada meie ettevõtetele võrdne, võrdsed mängutingimused. aga arvestada tuleks ka, et meil tuleb kaasata kolmandad riigid ning äh, OECD protsessi tuleks toetada. tervitame komisjoni ettepanekuid äh, maksudest kõrvalehoidmise vältimiseks ning äh, loodame, et nendele ettepanekutele järgnevad teod. loodame teie otsusekindlusele, härra volinik, et teil õnnestub liikmesriigi nõukogus äh, aidata suunata ühehäälsuse saavutamisele. majandus- ja vääringukomitee järgib neid arenguid suure tähelepanekuga. riigipõhise aruandluse osas on mõistlik ilmselt alustada mitteavaliku infovahetusega maksuhaldurite vahel, mis tagaks info jõudmise sinna, kus seda kõige tõhusamalt on võimalik kasutada ning äh, oleme samuti seisukohal, et peaksime keskenduma praegu eelkõige hargmaistele ettevõtetele, sellepärast et aruandlusbürokraatia kõigile Euroopa ettevõtetele ei oleks praegu põhjendatud. see ei vastaks parema õigusloome poliitikale, mille komisjon ise on välja kuulutanud. kõigile kehtestatud aruandluskohustus pan-, muudaks väikeettevõtted ning üksikisikud sisuliselt vastutavaks suurte ettevõtete maksudest kõrvalehoidmise eest. Google'iga seotud arengud näitavad, kui oluline, et me kiiresti maksude koordineerimise vallas edasi liigume ootame komisjonilt ettepanekut ühise ettevõtete konsolideeritud tulumaksubaasi osas. aitäh. ja järgmisena äh, härra Jaqueiro üheks minutiks, aitäh. ma arvan, et enamik selle koja liikmeid toetavad teie ettepanekuid, härra Moskovitši me usume, et tuleb võidelda maksudest kõrvalehiilimisega, sellepärast et see põhjustab sotsiaalset ebaõiglust, nagu te ise ka väga ilusasti ütlesite, aga tegemist on pika ja keerulise teega ning ma tahaksin juhtida tähelepanu paarile takistusele. üheks, üks nendest takistustest on siin ruumis. paljudes fraktsioonides on selliseid inimesi, kes ütlevad, et majanduslik konkureerimine, maksusuveräänsuse kasutamine eh, konkureerimiseks on soovitav, mina ei leia, et see oleks aus konkurents. Eh, millisest aususest me saame ühisturul rääkida, kui meil on maksukonkurents? Eh, kui meil on ühtne turg, meil on ühtne valuuta, milline konkurents siis see selline on? ja veel üheks takistuseks on need liikmesriigid, kes ei taha, et see komisjon jälgib ja koordineerib Äh, seal toimuvat, et äh, nad, kes ei soovi, et komisjon tegeleb äh, rahandusasjadega, need on peamised takistused ja aitäh ja proua Reegner, aitäh, lugupeetud volinik, see maksureformi pakett on kindlasti väga oluline selleks, et saavutada suuremat õiglust maksuküsimuses. maksureeglid peavad kehtima kõigile, nii ettevõtetele kui ka üksikisikutele. selleks on vaja meil ühtset Euroopa maksustamissüsteemi. põhimõte, et hargmaised ettevõtted nagu näiteks McDonalds Euroopas äh, vaadeldakse ühe ettevõttena äh, äh, ei ja et neil ei oleks võimalik ennast hargmaiste ettevõtetena näidata, on minu arvates äärmiselt oluline Eh, minu arvates on äärmiselt oluline ka see, et meil oleks vaja rohkem julgust, rohkem läbipaistvust, et meil oleks tõesti avalik riigipõhine aruandlus. ma kõnelesin Hollandi suursaadikuga just ja ta ütles, et kui komisjon selle äh, mõjuhinnangu avalikustab, siis Holland on kindlasti valmis selle teemaga tegelema ja mitte ainult kinni pidama OECD reeglitest, äh, nagu nad varem ka on esitanud Äh, nüüd see intellektuaalse omandialased ettepanekud, patentidealased, siin võiks komisjoni ettepanekud olla ambitsioonikam, nii et aitäh ja nüüd härra Tsaani üheks minutiks, palun. aitäh, härra äh, president. see meetmete pakett, mille komisjon tutv-, meile esitas, läheb tõesti õiges suunas ja tahaksin teid selle eest tänada meil on nüüd üha rohkem äh, võimalus äh, öelda, et, äh, et kõik ettevõtted, kes Euroopas tegutsevad, peavad oma makse tõesti maksma seal, kus nad kasumit teenivad ja nüüd on seda põhimõtet tõesti ka võimalik ellu rakendada. ja see ettepanek suurendab ka läbipaistvust maksuparadiiside ning eh, intellektuaalse omandi õigus eh, on eh, samuti leidnud selles meetmete paketis käsitlemist. ja lõpetuseks tahaksin veel öelda seda, et me ei saa kõnelda Euroopa konkurentsivõimest senikaua, kui hargmaised ettevõtted maksavad vaid väikese osa oma maksudest. samas VKE-d maksavad kolm korda rohkem makse Ehm, maksemaksjad ehm, eh, on ainult eh, need, kes maksavad kõik oma maksud korralikult Euroopas ja nüüd oleme, jõuame vaba mikrofoni vooruni ja me peame tegema üsna kiiresti, sest et aega meil eriti palju ei ole. sellepärast, et eh, täna keskpäeval tuleb siia Eesti Vabariigi president ja nüüd saab sõna härra Maletitš üheks minu-, vabandust, proua Maletitš. aitäh meil on tõesti vaja eh, uut eh, maksu läbipaistvuspaketti ning veelgi olulisem on selle paketi ellurakendamine. liikmesriigid eh, peavad harmoneerima oma maksueeskirjad. see pakett sisaldab kolme olulist meedet, need meetmed tuleb ellu rakendada, kui me tahame, ära hoida maksudest kõrvalehoidmist. kõigepealt peavad liikmesriigid koordineerima oma tegevust, teiseks me peame parandama maksude sissenõudmise tõhusust ja üleüldse maksustamist. me ei soovi, et liikmesriigid looksid täiendavat maksukoormat ettevõtetele, kes oma makse õiglaselt maksavad ning lõppkokkuvõttes on mul ka küsimus härra Moskovitšile arvestades, et te oma sissejuhatuses rääkisite ka ettevõtete ühtsest konsolideeritud tulumaksubaasist, siis tahaksin teada, milliseid meetmeid te kavatsete kasutusele võtta, et seda maksubaasi seekord tõhusalt kasutusele võtta. ja järgmisena järgmine kolleeg, Euroopa Komisjon oma äriühingu maksustamispaketis on keskendunud just nimelt automaatsele infovahetusele liikmesriikide vahel Eh, selle eesmärgiks on eh, vältida maksudest kõrvalehoidumist paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja maksude eelotsuste küsimuses on see samuti oluline. Eh, äärmiselt oluline on, et ka hargmaised ettevõtted maksaksid makse selleks, et tugevdada liikmesriikide maksubaasi see on ettepanek, äh, mis aitab toetada neid liikmesriike, kes kannatavad majanduskriisi läbi. Äh, hargmaised ettevõtted äh, lihtsalt ei maksa oma makse. hargmaised ettevõtted peaksid maksma maksma selle, nendes riikides, kus nad oma kasumit teenivad niimoodi, et nad ei saaks minna maksuparadiisidesse Hollandisse või Luksemburgi Ehm, LuxLeaki skandaal näitas meile, kuidas asjad tegelikult käivad ja praegune komisjoni president on selle skandaaliga seotud. härra Flanagan, palun. ma ei taotlenud sõna vaba mikrofoni voorus. ma ei palunud sõna. ma tahaks kõneleja katkestatakse. proua Grabini, palun. suur aitäh, president. jah, me võime nendesse meetmetesse suhtuda kriitiliselt, aga me peame tunnistama, et see pakett on samm edasi ja väga oluline on aga, kuidas seda paketti hakatakse rakendama. liikmesriikidel on siin väga oluline roll lähimuspõhimõtte maksustamise vallas on oluline, aga oluline on ka see, et me ebaõiglaste maksustamistavade vastu võitleme ja et suured ettevõtted äh, äh, ei saaks samuti äh, maksust, maksudest kõrvale hiilida maksud on meie majanduse jaoks väga olulised. me peame tõesti kõik need meetmed, mis välja on pakutud, ellu rakendama ja äärmiselt oluline on, et meie sõnadele järgnevad ka teod ja äh, aitäh, härra volinik, et mind kuulasite. härra Urtasun järgmisena. lugupeetud volinik, ma arvan, et komisjon on teadlik sellest, et äh, maksustamisalased eelotsuseid ähm, Äh, kohaldatakse väga rangelt mõnedele ettevõtetele ja mitte eriti rangelt teistele ja kodanikud näevad seda. kui me vaatame seda, siis me saame ju olla jah, eesmärkidega nõus, aga selles paketis äh, tõesti äh, täiendatakse G kahekümne üsna arglikku äh, lähenemist asjale. ma arvan, et meil on vaja asjale läheneda ambitsioonikamalt. meil on vaja, et ettevõtted äh, annavad riigipõhiselt aru selle kohta, kus riigis nende kasumid tekivad, nii et, et nad ei saa kasumit ühest riigist üle kanda. meil on ka vaja ühtset konsolideeritud tulumaksubaasi ja miinimummaksumäärasid. komisjon ja parlament peaksid tegema koostööd Äh, selleks, et astuda vastu liikmesriikide vastuseisule ja selleks, et seda saavutada, peate teie volinik olema ambitsioonika. ja härra Krisokoonus lõpetuseks. jah, ähm, komisjoni ähm, välja kuulutatud meetmed maksudest äh, kõrvalehiilimise osas omavad mõõd-, mõõdukat mõju, arvestades selle probleemi ulatust ja ma ei tea, kuivõrd sellise äh, Äh, tava vastu on üldse võimalik võidelda. Äh, praktikas pole tegelikult midagi tehtud selleks, äh, et tagada, et maksu makstakse tõesti seal, kus kasumit teenitakse. me näeme siin ettepanekute paketti, siin on ka direktiiv maksudest kõrvalehoidmise vastu, mis peaks ilmuma sügisel kaks tuhat kuusteist, arvestades, et selle elu rakendamiseks kulub veel umbes kolm aastat, siis jah, me saame aru, et kõik need meetmed võtavad lubamatult kaua aega. samas me näeme, et kodanike õigusi tallatakse iga päev jalge alla. kui komisjon tõesti ehm, tahab oma sõnade kõrgusel olla, peab tegutsema praegu ja mitte tulevikus. aitäh! ja tervitaksin siin äh, president Junckerit ja nüüd annaksin sõna volinik Moskovitšile Euh, aitäh, äh, sooviksin äh, teid tänada äh, selle põhjaliku arutelu eest, kus oli üle viiekümne sõnavõtja, meil oli võimalik kõneleda väga olulistel teemadel, loomulikult on siin veidi erinevaid seisukohti ja siin on tarvis saavutada konsensus ja tegutseda edasi ühiselt, võitlemaks selle olulise teema ehk maksudest kõrvalehoidmise vastu ja meil on nüüd siin äh, lisavahendeid äh, Äh, välja tulemas, et saavutada õiglasemat maksusüsteemi ja me jätkame koostööd selles valdkonnas, et äh, viia äh, süsteemid kooskõlla uue olukorraga kahekümne esimesel sajandil. selle kohta, mis siin räägiti, on mul nüüd kolm märkust. esiteks, kes muretsesid et Euroopa ettevõtete konkurentsivõime pärast ja selle ma, sellele ma vastan, et maks-, maksualane läbipaistvus ei lähe sugugi vastuollu äh, tõhususega majanduslikus mõttes. Äh, praegu tõesti me oleme võitlemas globaalselt maksudest kõrvalehoidmise vastu ja Euroopa Liit ei ole äh, siin üksi oma võitluses agressiivse maksuplaneerimise vastu. ja OECD soovituste eh, elluviimiseks on juba G kahekümne riigid võtnud eh, mitmeid kohustusi ja hoopis vastupidi, kui meie ettevõtted on juriidilises mõttes eh, kindlamas olukorras, on nende majanduslik käekäik palju parem. nii et ka investeeringute mõttes on need ettepanekud edasi viivad. teiseks, mis puudutab nüüd äh, liikmesriikide äh, pädevust. loomulikult ma ei ole äh, naiivne, kuid ma siiski näitaksin siin üles head tahet, me peame võtma arvesse ka Euroopa äh, Äh, avalikku arvamist, arvamust ja seitsme kuuga oli näha, et automaatse infovahetuse äh, direktiiv äh, sai toetust väga, väga kiiresti, seega äh, ja loomulikult, kui me peame võtma vastu otsuseid kahekümne kaheksakesi, siis on see äh, alati suur väljakutse, kuid äh, äh, ECOFINis oleme me endiselt otsustavad ja loodame ka teie toetusele ja ka teie pidevale nii-öelda poliitilisele survele, et mõnede valitsuste kaunistele deklaratsioonidele järgneksid ka teod ja seega ma loodan siinkohal teie aktiivsele toetusele. kolmandaks, arutelu paljud äh, rääkisid riigipõhisest aruandlusest ning äh, soovisid, et see kõik oleks avalik ja mina ütlesin, mida mina soovin. Äh, ma ei soovi rohkem retoorikat ja kõnesid ja minu seisukoht on selge ja siiras, kuid samas me peame siiski olema pragmaatilised. jah, meil on tarvis rohkem läbipaistvust, avalikustamist, kuid samas ei tohiks kahjustada investeeringuid ja konkurentsivõimet, seega me peame olema olema endiselt realistlikud. nii et homsest alates me alustame äh, infovahetusega ja äh, loomulikult selle juurde tuleme ka tagasi aruteludes äh, sellel aastal e, edaspidi. ning lõpuks viitaksin ühele olulisele huvitavale arutelule, millele viitas härra Lamberts veidi humoorikalt, nimelt kuidas prantslased armastusse suhtuvad. ma ei hakka siin selle, seda metafoori ehk edasi arendama, kuid tõsi on, et eelmäng on siiski vajalik, et järgnev ka edukaks osutuks Prantsusmaal äh, on siiski äh, iive äh, üks kõrgemaid Euroopas, kuid nagu ma ütlesin, ei taha ma selle metafooriga kaugemale minna ja armastus ja poliitika ei ole ka päris võrdsed asjad, sarnased asjad. nii et poliitikas tuleb kiiresti edasi liikuda ja sellele ma soovisingi täna viidata, me peame koos kiiresti edasi liikuma, aitäh. suur tänu, volinik Moskovici.